ning eh, sõna on palunud proua Morvai. Eh, teil on üks minut. Eh, aitäh, president, minu arvates on lugupidamatu, kui me alustame sõnavõttu sellistes tingimustes. see on lugupidamatu meie valijate suhtes nii et, et andke nendele inimestele, kes siin kojast lahkuvad, kolm minutit lahkumiseks. ja siis alustaksime alles. kolleegid, palun lahkuge siit saalist, kui te ei kavatse hääletuse seletusteks siia jääda. annan teile mõne minuti lahkumiseks ja siis alustame selgitustega Eh. alustame. alustame siis nüüd hääletuste seletustega ja kõigepealt Euroopa Liidu Kosovo stabilisatsiooni assotsieerimislepe ja tegemist on proua Lunatšeki raportiga ja esimene kõneleja on proua Morvai. palun, teil on sõna üheks minutiks. aitäh stabiliseerimis- ja assotsieerimisleppe on midagi, mille osas mina jäin erapooletuks ja ähm, tegin seda järgmisel põhjusel. ma oleksin poolt hääletanud. Äh, sest et äh, rahvusvaheline üldsus on suutnud Äh, saavutada äh, Serbia vähemusele täieliku autonoomia ning loogiline järeldus, mida ma oleksin teinud, on see, et ungarlased, kes elavad Serbias, saavad ka täieliku autonoomia ja enesemääramise õiguse, aga lõppkokkuvõttes ma siiski ei saanud poolt hääletada, äh, sellepärast et mina isiklikult olen olnud tunnistajaks pagulastele, kes tulevad Kosovost Ungarisse ja räägivad sellest, et valitseb täielik kaos ning korruptsioon. ning oleks tõesti ime, kui need olud, mis tollal olid, on nüüdseks niivõrd erinevad, äh, sellised, nagu need raportis kirjas on, aitäh. aitäh, härra Teeva, üheks minutiks, palun härra Teeva. härra Teeva näib, et ei soovi sõna võtta. kas mina pean sõna võtma, küsib härra Teeva. jah äh,, härra president, see stabiliseerimise äh, teema Kosovo kontekstis on äärmiselt äh, oluline äh, selleks, et täita Euroopa leppeid rahu ja stabiilsuse saavutamiseks Vahemere regioonis. Kosovo on läbi teinud väga keerulisi aegu ning me võiksime tõesti vaadata Kosovot kui näidet riigist, kus konfliktidest sünnib midagi, millel rajaneb rahu me ei eh, tohiks ära unustada neid probleeme, mis mõnda aega Kosovoga on seotud. me oleme jah, praegu olnud tegevad teiste asjadega. ärgem unustagem, et täna me tõime Kosovo jällegi esiplaanile riigi, mis on kohutavalt palju kannatanud ning sellele riigile peale ulatama sõbra käe, kui vähegi võimalik, aitäh! aitäh, härra Jaar, üheks minutiks. aitäh, president, mina hääletasin raporti poolt, loomulikult ei ole Kosovos kõik hästi, on äh, veel väga palju asju, mida kritiseerida, see puudutab poliitilisi asju, see puudutab korruptsiooni äh, seda, et õigusriik ja õigussüsteem pole korralikult välja arendatud. aga samas me peame Kosovoga tegema koostööd, äh, me peame aitama tal liik-, see liikmelisuse küsimus peab võib-olla jääma äh, lahtiseks praegu, aga me peame tegelema oma naaberriikidega. Äh, me ei saa lubada seda, et inimestel seal lootust ei ole, kui neil ei ole lootust majanduse stabiliseerumisele, poliitilisele stabiliseerumisele, siis nad lahkuvad kodust ja üritavad tulla Euroopa Liitu ja sellegast võivad tekkida konfliktid, nii et, et äh, koostöö stabiliseerimine äh, Äh, majanduslik ning selleks, et majanduslik poliitiline olukord paraneks, on äärmiselt oluline ja seetõttu ma hääletasingi selle raporti poolt. aitäh, härra Mamikins järgmisena, üheks minutiks. aitäh, president stabiliseerimis- ja assotsieerimisleping Euroopa Liidu ja Kosovo vahel on äärmiselt oluline samm olukorra stabiliseerumiseks Balkani regioonis üldiselt see on eh, investeering ka Kosovo edasiseks integratsiooniks Euroopa Liiduga. ma loodan, et see stimuleerib arenguid Kosovos, see hõlbustab eh, inimõigustest eh, kinnipidamist. aga ma tahaksin öelda ka seda, et tänane hääletus on äärmiselt oluline. me ei tohi unustada ka Serbia vähemuse olukorda Kosovo põhjaosas ning eh, see leping seda olukorda ei puuduta. see leping peaks olema sõnumiks, et eh, need etnilised rühmitused saavad rahumeeli koos eksisteerida, seetõttu hääletasingi poolt, aitäh. härra Caputo, teil on ka üks minut aega. aitäh, president Äh, nagu kõrge esindaja proua Mogherini ütles, selle assotsieerimislepingu allkirjutamine äh, viib meid äh, uuele suhete, uute suhete järku, see tagab jõukuse ja turvalisuse selles piirkonnas, see võimaldab läbi viia vajalikke reforme selleks, et luua tingimused jätkusuutlikuks ja stabiilseks majanduskasvuks, see loob võimalused investeeringuteks ja kaubavahetuseks Äh, Kosovo peab äh, jätkama riigi moderniseerimist, äh, saavutama majanduskasvu, muutuma konkurentsivõimeliseks, et kodanikel oleks selles riigis tulevikku. Kosovo ees on väga palju väljakutseid veel ja ma loodan, et neil jätkub julgust edukalt astuda Euroopa Liidu suunas, aitäh. ja härra Pospišil järgmisena. aitäh, ka mina hääletasin selle kokkuleppe poolt, kui mõned Euroopa Liidu liikmesriigid ei ole Kosovot sõltumatu riigina tunni, tunnustanud, on minu arvates vägagi oluline see, mida eelkõnelejad ütlesid, on vaja stabiliseerida olukorda Balkanil ning pakkuda riikidele meie lähinaabruskonnas selliseid suhteid, mis aitavad kaasa nende jätkuvale majandusarengule ja annavad neile pikaajalise võimaluse väljavaate kunagi Euroopa Liiduga liituda võib-olla Euroopa Liidu äh, roll Kosovo, äh, Kosovos peab kestma pikka aega, see läheb aega enne kui, enne kui Kosovos kõik reformid läbi viiakse ja see on ilmselge. aga täna me saadame Kosovole selge sõnumi, me anname neile võimaluse Euroopa Liiduga teha tihedamat koostööd ja pikemas perspektiivis pürgida Euroopa Liidu liikmeks. ning ma leian, et Balkani ja kogu Euroopa jaoks on see väga oluline ja seetõttu hääletasin poolt. aitäh ja nüüd härra Šogor, palun, üheks minutiks aitäh, president. loodetavasti see stabiliseerimis- ja assotsieerimisleping jõustub nüüd. ma kutsun äh, viit liikmesriiki, sealhulgas ka minu koduriiki Rumeeniat ametlikult tunnustama Kosovot. samas Euroopa integratsioon Lääne-Balkanil on võimatu ilma Äh, äh, vähemuste koos eksisteerimisprobleemi lahendamata. meil on vaja selgeid reegleid ja neid reegleid tuleb jõustada. siin lepingus ei räägita sellest kõigest üksikasjalikult, siin viidatakse ainult üldiste avaldustega. kogemused näitavad kahjuks aga, et sellest ei piisa. liikmesriigid äh, tihtipeale ei austa tihtipeale vähemuste õigusi nii nagu peaks Äh, äh, ning äh, Euroopa Liit ei pööra ka sellele mitte mingisugust tähelepanu, kuigi asi puudutab neljakümmet miljonit Euroopa kodanikku. paljud inimesed Kosovos teavad täpselt, mida tähendab vähemusse kuulumine. aitäh. härra Boltšak järgmisena üheks minutiks. aitäh, president enesemääramise õigus on üks väga olulisi õigusi, mis on kirjas ÜRO hartas ja paljudes teistes rahvusvahelistes dokumentides. näiteks äh, on probleem selles, et väga paljud riigid ei tunnista seda õigust ja minul on väga hea meel, et ma saan seda äh, Äh, kokkulepet toetada. minule tundub, et äh, Kosovol on kõik äh, riikluse olulised tunnused olemas, kuigi Kosovo puhul teatud probleeme tekib, seda ei saa eitada ma ei taha siin hakata proua Morvaile vastu rääkima, ma arvan, et kõikidel riikidel on õigus stabiilsele tulevikule, ka Kosovol, see on äärmiselt oluline. Ähm, see on meie ja kogu mandri jaoks äärmiselt oluline ja seetõttu mina toetasin täielikult seda, mida härra Šogor ütles enne mind, aitäh. ja nüüd läheme edasi äh, vabakaubanduslepingute juurde äh, Gruusia, Moldova ja Ukrainaga ja proua Štanuka saab esimesena sõna. suur tänu, juhataja. mina hääletasin selle resolutsiooni vastu. kui me eile sellel teemal debatti pidasime, siis selgeks sai, et äh, meie informatsioon on äh, topeltstandardite äh, ignorantsi ja suletud silmade tulemus ja see kõik näitab tegelikult, kuidas räägitakse kolmekümne neljandas lõikes Donbassi juhtumites Äh, Luganski ja Donetski okupeeritud äh, territooriumitest, millest te räägis, räägite, kes on okupandid, kohalikud inimesed on äh, jutumärkides okupandid? ajakirjanik, kes Äh, oli, äh, kajastas selliseid sündmusi, äh, on nüüd saadetud vanglasse. kas kaheksateistaastane Julia Donetskis, kes on kaotanud nii oma käed kui jalad pärast seda, kui trollis lõhkes ähm, pomm, ma olen jälginud tema saatust ja olen püüdnud talle abi osutada, aga väga palju on selliseid inimesi ja kümned tuhanded inimesed on ka selles konfliktis hukkunud järgnevalt üheks minutiks saab sõna härra Jaar eh,. Pardon eh,, no scusate eh,, Morvai. Eh, juhataja vabandab ja ütleb, et sõna saab proua Morvai. suur tänu kérdésről kell szavaznom elsődlegesen a jelenlegi ukrajna területén élő magyar emberek. daamid ja härrad, mina arvan, et inimõiguste küsimus eh, on väga oluline, eriti mis puudutab äh, neid ungarlasi, kes elab praegu, elavad praegu äh, Ukraina territooriumil. Äh, need, kes Alamkarpaatia aladel elavad, nende jaoks on keelatud kasutada sõnu nagu enesemääratlus või autonoomia. see tegelikult käib igal juhul vastu kõikidele nendele asjadele, mida me nägime ja kuulsime siin praegu Kosovo teema puhul igas tähtsas Euroopa Liidu dokumendis on kirjas, et enesemääramisõigus on kollektiivne inimõigus, see on täiesti baasõigus. kui te ütlete seda Ukrainas kõva häälega välja ja viitate võib-olla sellele, et ungarlastel on õigus äh, autonoomiale, siis selle tulemuseks on väga tugevad reaktsioonid ja karistamine ning äh, meie Euroopa Parlamendi liige näiteks äh, saadeti Ukrainast välja, nii et neil ei ole vähemuste õiguste äh, suhtes mingisugust arusaama ja autonoomia kohta samuti ja sellepärast ma hääletasin selle vastu. suur tänu, nüüd saab sõna kolleeg Jaar, palun üheks minutiks. suur tänu, juhataja. loomulikult on võimalik ka põhjusi leida mikspärast mitte seda raportit ja seda kokkulepet toetada ja see on äh, protsessi osa. mina olen optimistide hulgas ja ütlen, et majanduslik koostöö on parem kui äh, piitsapoliitika. Äh, majanduskoostöö aitab luua kontakte ja võib-olla ka vahendiks selleks, et poliitilist ja majanduslikku arengut parendada. ning oluline on ka see, et me nendes riikides lootust suurendaksime ning äh, Kosovo suhtes ma juba ennem ütlesin, et ainult see kõik on väärt, et seda heaks kiita, äh, majanduskoostööd äh, seal kohapeal usaldada, see aitab majandust edendada ning tõrjumine ei vii meid kusagile. mina olen pigem optimistlik, kuigi on ka pessimiste, sellest hoolimata peaksime aga täpsemalt jälgima, mis nüüd kokkuvõttes sellest kõigest saab, olen siin ka kriitikutega selles mõttes ühte meelt. suur tänu, järgnevalt saab sõna üheks minutiks kolleeg Maavikins, palun. suur tänu teile, juhataja. mina olin äh, raportööriks äh, Gruusia teemal äh, varem ja alati jälgin ka, mis selles piirkonnas toimub. seetõttu oli mul väga hea meel näha, et väga palju tegevusi on viimasel ajal ette võetud, mis võiksid äh, Moldovat, äh, Ukrainat ja Gruusiat äh, tuua lähemale Euroopa Liidule ja seetõttu on oluline, et me vabakaubanduslepingu sõlmiksime ma loodan, et Ukraina kodanikud saavad Euroopa Liitu reisida ka viisavabalt. mina hääletasin selle raporti vastu sellegipoolest. miks ma tahtsin aru saada, miks meil on selline keel Venemaa vastu, kas me arvame, et Venemaa eh, Föderatsioon jookseb Euroopa Liidu juurde ja hakkab vabandama. meil ei ole võimalik pidada Venemaaga konstruktiivset eh, dialoogi, eh, kui me kasutame sellist sõnastust ja sellepärast hääletasin selle resolutsiooni vastu. järgnevalt palun minutiks härra Caputo, palun suur tänu teile, juhataja. assotsieerimisleping ja vabakaubandusleping, mis Euroopa Liidu ja Gruusia, Moldova ja Ukraina vahel on sõlmimisel äh, näitavad, kuivõrd palju edusamme on teinud nimetatud riigid, see on täiesti loogiline äh, järelm sellele teele, mida need riigid on äh, kõndinud viimased kakskümmend aastat oluline on see, et see moodustab meie idapartnerluse nurgakivi ning äh, hoogustab majandussuhteid äh, mitmepoolselt. Äh, oluline on see, et töötatakse edasi õigusriigi ja hea juhtimistava kallal selleks, et majandusarengut regioonis toetada. me peame näitama üles poliitilist tahet nende riikide suhtes ning töötama koos partnervalitsustega koos selleks, et rahvusvaheline konsensus oleks meetmete osas olemas, nii et äh, olukord muutuks jätkusuutlikuks. me peame nende riikide juhtkonda toetama, peame tagama seda, et reformiprotsessid ei oleks tagasipööratavad, nii et õigussüst- ja haldussüsteeme äh, parendatakse. järgnevalt üheks minutiks kolleeg Posti-, Pospišil, palun. suur tänu teile, juhataja äh, mina olen pärit Tšehhi Vabariigis, esindan Tšehhi Vabariiki, riiki, millel on traagilisi kogemusi kommunismi äh, ajastust ja seetõttu ma toetan alati idapartnerluse projekte nii palju kui võimalik. toetan igasugust majanduslikku koostööd Euroopa Liidu ning endiste Nõukogude Liidu äh, vabariikide vahel. minu jaoks on põhjus geopoliitiline. Vene Föderatsioon ei uinu kunagi ja sellel on väga oluline huvi toetada oma endistes liiduvabariikides äh, oma mõju välja me näeme seda igapäevaselt. Äh, vaadake näiteks äh, selliseid probleeme, mis Moldovas on tekkinud. niisiis on oluline endisi liiduvabariike toetada, äh, näha neid partneritena ning tahta nendega teha koostööd ja meie peame parendama ka nende majanduslikku olukorda, aga nagu ütlesin, siis minu jaoks on geopoliitiline põhjus siin toetamiseks, me peame olema endiste Nõukogude vabariigidega ähm, partneriks ja ärme jätkem nad isolatsiooni, et Venemaa on ainukene osapool, kes nendega äh, töötab koos. järgnevalt kolleeg äh, Šoidrova, palun. Äh, head kolleegid, daamid ja härrad, mina toetasin seda resolutsiooni, mis puudutab assotsieerimislepingut Gruusia, Moldova ja Ukrainaga. ma ei toetanud kommunistide ettepanekuid, mis õõnestaksid demokraatlikult valitud valitsust Moldovas ning nende teed Euroopa Liidu suunas. ei juhtu tihti seda, aga volinik Haan ja komisjon olid mulle väga meelepärased, nad olid väga aktiivsed poliitikat juhtivad viisavabaduse suhtes, eriti mis puudutab viisavabadust Ukrainaga. ma tean, et Ukrainale Äh, on see väga meeltmööda, nad, neil on suured ootused ja lootused viisavabaduse suhtes ning äh, see võimalus on andnud neile isegi äh, reformikavadega hoogu juurde. nii et ma tahaksin tänada nii härra Haani kui ka komisjoni. härra Annemann, sa järgnevalt sõna. ma tahaksin selgitada teile, mikspärast ma hääletasin selle assotsieerimislepingu vastu Ukrainaga. tegemist ei ole mitte äh, Eh, vabakaubandusega, vaid eh, hoopis geopoliitilise võima, võimuga. Euroopa Liit eh, mängib väga ohtlikku mängu. ta mängib riigid üksteise vastu välja ja sekkub olukorda selles regioonis. kui me tõstaksime Venemaa kaotaksime ära ema, Venemaa embargo, siis tähendab see seda, et ka Euroopa põllumehed oleksid paremas positsioonis. Kiefer Hofstad ja teised süvendavad tegelikult probleemi Ukrainas me ei ole kindlasti mitte inimõiguste äh, vastased äh, või ka kaubanduse vastased, aga uue külma sõja loomine kindlasti ei ole mitte õige tee. järgnevalt saab sõna härra Boltšak, palun. suur tänu, et andsite mulle sõna, härra juhataja. ütlen, äh, et olin selle assotsieerimislepingu poolt. tegemist on majanduslike küsimustega Äh, ja need on väga olulised, kui vabakaubanduslepetest räägime. ma ei taha kindlasti seada küsimärgi alla rahvusvähemuste õigusi, seda tuleb kindlasti jälgida, aga need lepingud tähendavad tegelikult palju enamat. Äh, meie asi ei ole kindlasti öelda, kuidas teised riigid peaksid käituma oma vähemustega või et äh, öelda neile täpselt, kuidas nad peavad oma enesemääratlemisõigust praktikasse panema. Moldova küsimuses ma ütlen, et ma olen skeptiline ja äh, jätkan sealt, kus härra Pospišil lõpetas. Äh, küsimus, mille me peame endale esitama, on see, et võib juhtuda, et tekib olukord, kus Vene oligarhid mängivad üksteist, üksteise vastu välja nii Kosovos kui Moldovas. Nad kontrollivad ka osa opositsioonidest ning osa koalitsioonidest nendest riikidest. olukord on tõsine, peame seda edasi jälgima. suur tänu, läheme edasi järgmise päevakorrapunkti juurde, hääletuste selgitus, mis puudutab resolutsiooni ettepanekuid vastastikuse kaitse klausli osas. järgnevalt saab sõna üheks minutiks proua Murvai suur tänu teile. vastastikuse kaitseklausel. oleme selles äh, küsimuses näinud väga huvitavaid resolutsiooni ettepanekuid. mulle meeldib näiteks see, et paljud inimesed ütlesid, rääkisid äh, tõtt, äh, mis meiega näit-, rääkisid terrorirünnakute kohta tõtt punktis E ja ütlesid ausalt, et äh, vastastikune infovahetus ja koostöö erinevate teenistuste vahel oli ebapiisav, vajakajäämisi oli selles valdkonnas väga palju ning äh, rohelised viitasid ka probleemidele relvakaubanduse küsimustes lõpuks me hakkasime rääkima sellest, mis tegelikult toimub, eh, me lihtsalt ei vassi enam, vaid eh, ütleme ausalt, et eh, luureteenistustel ei ole mingi aeg tegemist terrorirünnakutega. suur tänu, järgmisena saab sõna härra Juurek. suur tänu. meie ühtne kaitsepoliitika peaks aluseks võtma Euroopa solidaarsuse, eriti NATO-s, kuhu kuuluvad nüüd kolmveerand Euroopa Liidu liikmesriikidest. lisaks sellele tuleb ka ehm, ehm, meie tegutsemisvõimet parandada. kolmveerand liikmesriikidest kuulub NATO-sse, sellega seoses peaks meil olema äh, ka, eh, ka suurem kaitsevõime, kaitstes näiteks eh, Eestit või Lätit, kui me soovime tõesti ühtset kaitsevõimet, siis peame selleks eh, kasutama tegelikke vahendeid, mitte lihtsalt paberil ühte või teist ütlema, see olukord on tõesti skisofreeniline. Euroopa Liidus ütleme me siin jah, aga kui edasi läheb asi, siis tundub, et Ehm, jahist saab ei, sellega seoses peaksime olema võimalikult äh, tõhusad oma tegevuses, oma vabadust ja julgeolekut kaitsta. suur tänu, järgmisena saab sõna härra Mamikins üheks minutiks. suur tänu teile. pärast kohutavaid terrorirünnakuid äh, novembris Pariisis sai Prantsusmaast esimene riik Euroopa Liidu ajaloos, kes tahtis kasutada artiklit nelikümmend kaks lõige seitse, mitte äh, äh, mitte artiklit kakssada kakskümmend seitse ehk solidaarsusklauslit. tihtipeale liikmesriigid äh, on ei, me, me, me, mitmed liikmesriigid on Prantsusmaa reaktsioonile äh, Äh, reageerinud ja see on õige, sest ei ole võimalik solid-, äh, solidaarselt äh, võidelda terrorismi vastu ainult ühes liikmesriigis. peame arvesse võtma terrorismi mitmeid erinevaid aspekte, et me peame pöörama tähelepanu ka sellele, kuidas me hakkame kasutama artiklit nelikümmend kaks, kui see peaks osutuma vajalikuks sest see, sest ärgem unustagem, et sarnased sündmused võivad toimuda ka teistes riikides, mehhanism peaks olema ähm, legaalne ja kergesti kasutatav. härra Caputo, palun. suur tänu. meil on vaja vastastikust toetust ja abi, ilma selleta äh, rikume me äh, vastastikuseid põhiõiguseid. sellega seoses ma toetan äh, liikmesriikide toetust Prantsusmaale, äh, näida-, mis näitasid üles valmisolekut kasutada Prantsusmaa palvel artiklit nelikümmend kaks kuid nagu seda siin raportis öeldakse, antud hetkel puuduvad praktilised sätted selleks, et juhul, kui vajalikuks osutub, seda artiklit kasutusse võtta Euroopa Liidu välisasjade kõrge esindaja peab pisut paremini suunised paika panema, samuti ka praktilised soovitused vastastikuse kaitse klausli kasutamiseks. samuti on vaja ka kiiret reaktsiooni nõukogu poolt, et toetada liikmesriiki, kes abi palub. see peab olema võimalus selleks, et kasutada ära kõik võimalused, mida aluslepingud meile julgeoleku ja kaitse ehm, raames meile pakub. Eh, samuti tuleb seda kasutada eh, ka Süürias ja Lähis-Idas, kus praegusel hetkel Euroopa Liidu ühine lähenemine puudub. härra Pospišil. suur tänu teile. mina hääletasin loomulikult selle ettepaneku poolt, sest leian, et meil on praegu sõda terrorismi vastu ja see sõda ei toimu mitte ainult Prantsusmaal, kus toimusid kohutavad novembri rünnakud, vaid see eh, toimub kogu Euroopa tsivilisatsioonis, kogu Euroopa Liidus. kuid äh, samas see, mis siin varem öeldi, äh, puudutab just nimelt seda, äh, selle instrumendi kasutamist vastavalt artikli nelikümmend kaks Lissaboni leppest. me ei peaks mõtlema selle peale, kuidas praktiliselt peaks see välja äh, nägema, me ei tohi jääda sõnade juurde, me ei saa lihtsalt deklareerida solidaarsust ja toetust. meie Tšehhi Vabariigis soovime Prantsusmaad konkreetselt aidata, näiteks Mali, Mali ähm, tegevuses me samuti osaleme, me peame konkreetseid väljundeid leidma. suur tänu, järgmisena saab sõna härra Ulf. suur tänu. Euroopa eh, Liiduga ühinemiseks, kaubandusliiduga ühinemiseks eh, referendum eh, ja nüüd toimub referendum selleks, kas jääda Euroopa Liitu või mitte kas on vaja Euroopa armeed äh, või mida, meie tahtsime Vabakaubandusliidu ühineda, me ei tahtnud impeeriumiga ühineda, me ei tahtnud orga-, ühineda organisatsiooniga, mis soovib oma piire laiendada, me ei soovinud äh, ühineda organisatsiooniga, mis annab Ameerikale vastu vahtimist ja, ja samuti ka NATO-le, mis on Euroopat seni kaitsnud. see Eh, eh, ettepanek loob Euroopa eh, armee juhatuse, see loob Euroopa armee, ma hääletasin selle vastu, et Euroopa Liit saaks impeeriumiks, millel on oma armee, mina usun vabadusse, demokraatiasse ja rahvusriikidesse, ma arvan, et Euroopa, Briti rahvas vastab Euroopa Liidust välja astuda, sest see on nende soov. ja vastavalt päevakorrale Lähme eh, Euroopa Liidu prioriteetide juurde eh, ÜRO eh, inimõiguste komisjoni peaistungjärgu juurde, mis toimub kaks tuhat kuusteist. proua Morvai, mis puudutab nüüd UNHC istungit kahe tuhande kuueteistkümnendal aastal, siis ma ei saanud nende prioriteetide poolt hääletada, sest iga resolutsiooni ettepanek rõhutab et on äärmiselt oluline eh, garanteerida sotsiaalseid õigusi, majanduslikke õigusi ja pidada neid võõrandamatuteks. olen ma sellega küll nõus, aga äh, olen selle parlamendi liige olnud juba kuus ja pool aastat ning äh, olen näinud, äh, kuidas äh, Eh, Ungarit ja nüüd ka Poolat eh, rünnatakse väidetavate inimõiguste rikkumiste pärast. keegi ei küsi aga seda, kuidas on see võimalik, et eh, õletõrjuja või õpetaja või medõde Ungaris saab kõigest kakskümmend protsenti sellest palgast, mis makstakse lääneriikides, miks meil ei ole neis riikides toimivaid ametiühinguid? nii et kui me sellega siin tegelema hakkame, siis võime rääkida ka inimõigustest järgmisena saab sõna Lopez Bermejo, suur tänu. Euroopa vasakpoolsed võtsid vastu resolutsiooni, mis nõuab, et Euroopa Liit Äh, jääks nõudmiste juurde, mille parlament on tihti esitanud, ehk siis, et uuritaks inimõiguste rikkumist Lääne-Saharas, et Maroko kuningriik vabandaks, vabastaks äh, Saharavidest äh, poliitvangid ning et garanteeritaks Lääne-Sahara okupeeritud ter territooriumitele. me ei saa sulgeda oma silmad sellises olukorras, mis päev-päevalt aina halveneb ning mida eh, üritab vaigistada pidevalt Maroko, nagu seda näidati hiljuti saates rahvusvahelised eh, olukorra jälgijad, rootslased on norralased riigist välja. me nõuame et vabastataks poliitvangid ning kutsume üles Hispaaniat, et antaks eh, poliitvarjupaiga Hasana Ailale sooviksin ühtlasi öelda ka seda, et solidaarsus Euroopa Parlamendis noorte töötute Sahharavidega Äh, ja samuti ka äh, Maroko äh, poolt vigastatud inimestega oleks igati asjakohane. suur tänu, järgmisena saab sõna härra Jurek. suur tänu. viimaste kahe aasta jooksul sloveenlased, slovaakid on viinud läbi riiklikke referendumeid, et kaitsta traditsioonilist perekonda et kaitsta neid homoseksuaalide eest. ning äh, sellised sätted on ka Ungari ja Poola põhiseaduses olemas ja ka Leedu seadustes. täna taas kord äh, Euroopa Parlament äh, taas kord, taas kord selliste nõudmiste poolt selle asemel, et esindada meid ÜRO-s selliste mõtetega, mida kaitsevad meie Äh, rahvad. Euroopa Parlament soovib, et Euroopa Liit muudaks meid, äh, selle asemel, et meid esindada. see ei ole aktsepteeritav. praegu suurim oht Euroopa demokraatiale on Euroopa Liidu äh, institutsioonide tegevus. suur tänu, härra, ma järgmisena sõna. suur tänu teile etnilised, usulised vähemused, nende õiguste kaitse. saame rääkida ka laste õigustest, naiste õigustest ja nii edasi. see näitab lihtsalt seda, et on väga oluline jääda aktiivseks eh, eh, ÜRO inimõiguste eh, komitee kohtumistel, tegemist on universaalsete eh, väärtustega, neid tuleb arvesse võita, neid tuleb austada. kuid ma sooviksin siiski väljendada ähm, teatud kriitilist meelt äh, selle inimõiguste ameti vastu ÜRO-s, sest äh, äh, sest teatud piirkondade domineerimise tõttu hääletatakse nii-öelda blogis ja näiteks pööratakse tähelepanu Iisraelile ja äh, Saudi Araabiast pärit isik võib saada sellise ploki esimees ja see samas olla Iisraeli vastu. suur tänu. Mm, lubage teile nüüd lühidalt selgitada, miks ma ei hääletaksin selle Euroopa Parlamendi arvamuse poolt kahe Eh, sest resolutsiooni ettepanek sisaldab eh, klausleid, mis on minu põhimõtete vastu, me ei saa sündida, sundida kõikidele rahvastele peale ultraliberaalset suhtumist eh, sellistele nähtustele nagu äh, Ehm, nagu eh, seksuaaltervist puudutavad küsimused, mis eh, üritab eh, abordiga lahendada igasugused perinataalsed probleemid. Ehm, mina õnnetuseks jäin vähemusse, nagu olin vähemuses ka Äh, selles osas, äh, kui ma proovisin äh, rõhutada, et, et Iisraeli asunduses, ähm, asundused õõnestavad Lähis-Ida rahuprotsessi, sellepärast jäängi ma vähemusse, et ma selliseid mõtteid avaldan. suur tänu, lähme hääletusselgituste juurde, mis puudutab siis raportit komi-, petitsioonikomisjoni tegevuse kohta kahe tuhande neljateistkümnendal aastal. aitäh, president see raport ning petitsioonide komisjoni töö äh, andis alust väga huvitavale arutelule ja ma juba arutelu käigus ütlesin, et äh, koostati väga lihtne pooleleheküljeline dokument, mis oli vastuseks viieteistkümnelehelisele petitsioonile mille esitasid Ungari kodanikud, kes kannatasid äh, hüpoteeklaenude tõttu, mis nad olid võtnud välisvaluutas. mina olen kolmkümmend aastat tööstanud juri, juristina ja äh, kui nad oleksid andnud sellise petitsiooni meie büroo äh, uksehoidjale, siis tema oleks ka ilmselt parema dokumendi vastuseks koostanud kui petitsioonide komisjon see on äh, minu arvates Euroopa Liidu uus külg, must huumor. ühelt poolt öeldakse, et äh, me teeme tööd selleks, et parandada meie kodanike elu. kui äh, kodanikele reageeritakse nii, kui nad petitsiooni esitavad, siis selle alusel nad ka hindavad Euroopa Liidu institutsioone inimestel ei ole kasu ei petitsioonide komisjonist ega Euroopa Liidust tervikuna. aitäh! proua Tali ei ole kohal ja seega saab sõna Benito Siluaga, palun. suur tänu, härra president, Podemos on alati kaitsnud kodanike osalusõigust, hääletades poolt kaitseme õigust petitsioonide esitamiseks ning samuti Euroopa kodanike kaasamiseks poliitilisse arutelu. sooviksin eriti siin mainida kahte fakti. kõigepealt seda, et Hispaania on riik, mis kõige rohkem petitsioone esitab möödunud kaks tuhat neliteist neli, nelisada nelikümmend üheksa, eriti pärast viieteistkümnendat märtsi on see eh, muutunud eh, eriti pidevaks. me näiteks eh, puudutavad need nafta puurimist Kanaari saartel, frakkimist ja muud sellist. samas me aga jääme endiselt selle juurde, et praegune Euroopa institutsionaalne ühesehitus on ebademokraatlik. kõigest kolm kolmekümne ühest kodanikualgatusest on hea lõppenud ning kõigest üks on jõudnud selleni, et Euroopa Komisjon hakkaks tõesti ennast liigutama kõikides Euroopa äh, nurkades on öeldud, et me soovime demokraatlikumat osalus Euroopat, see on võimalik, härrased, suur tänu. aitäh, härra Jaar, järgmisena palun teil on üks minut aega. aitäh, president, ma tahaksin kaks asja teie ette tuua kui Rahvapartei koordinaator petitsioonide komisjonis. loomulikult mul on hea meel selle suure toetuse üle, mis äh, raportile osaks sai, see on hea märk ja see siis annab julgust edasiseks tööks ja teiseks pean ausalt öelda, tunnistama, et mõned asjad on mind ka natukene ärritanud see muudatusettepanek, kus oli, öeldi, et meil on vaja rohkem personali komisjonile ja see ei läinud läbi. ma jah, tean, et äh, personali on vaja äh, ma hindan personali, meil on äh, väga häid oskusteadmisi ja meil on ka teistes komisjonides personalidega, personaliga probleeme. see ei ole, meil on Äh, oleks olnud tõesti vaja põhjalikku lähenemist ja sisulist äh, hääletust selles küsimuses. ja äh, seetõttu olen ma olnud natukene ärritanud, aga üldiselt on mul hea meel, et see raport toetust leidis ja nüüd härra Mamikens järgmisena üheks minutiks, palun. aitäh, esimees. petitsioonide komisjon äh, tegeleb Euroopa kodanike petitsioonidega küsimustes, mis on Euroopa Liidu pädevuses. kahe tuhande neljateistkümnendal aastal oli petitsioonide hulk väiksem kui eelnevatel aastatel, aga keskmiselt siiski see arv pidevalt kasvab. see on hea, see tähendab seda, et kodanikud on teadlikumad nendest asjadest, millega Euroopa Liit ja tema institutsioonid tegelevad. aga me peame arvestama ka sellega et, et ligemale nelikümmend protsenti äh, petitsioonidest loetakse vastuvõetamatuteks. see tähendab, et inimeste teadmiste tase ei ole siiski piisav, nad ei tea, mille kohta petitsioone esitada, see tähendab, et äh, inimesed ei saa aru, mida Euroopa Parlament teeb. see äh, tähendab, et me peame parandama infokampaaniaid, me peame infot levitama ning me peame kutsuma kõiki inimesi Euroopa Komisjonile, Euroopa Parlamendile petitsioone esitama. aitäh, härra Mamikins. sellega oleme lõpetanud tänased hommikused arutelud ja istung jätkub kell kolm